sotsiaaldemokraatidelt äh, olen saanud äh, taotluse nimetada härra Pedro Silva Pereira majandus- ja rahanduskomisjoni liikmeks. kas kellelgi on midagi selle kohta öelda? tundub, et mitte. sellisel juhul oleme selle nimetamise kinnitanud.